kohtuda inimestega, kellega ma ei kohtu iga päev. ma arvan, et äh, seal oli äh, väga palju inimesi ju kohal. Äh, niisiis, arutelu lõpetuseks on viis fraktsiooni ka oma resolutsiooni eelnõud esitanud ja hääletamine leiab aset homme kell kaksteist. ja järgmine, viimane päevakorrapunkt tänaseks ja see puudutab üheminutilisi sõnavõtte vastavalt kodukorra artikli sada viiskümmend ja kõigepealt saab sõna härra Tökes. suur tänu, härra president. sellest on äh, möödunud juba üheksakümmend üks aastat, äh, kui äh, Wilsoni põhimõtet on jalgadega maatasa trambitud ja Äh, väga palju äh, inimesi on äh, sunnitud põgenema naaberriikidesse. mina soovin siin kaitsta ungarlaste õigusi, see ei puuduta mitte ainult Oliver Boldogit, kellel kellelt võeti ära Slovakkia kodakondsus sellepärast, et ta kinnitab, et ta on ungarlane samuti on vastuvõetamatu, et Transilvaanias, Rumeenias, meie koduriigis äh, endises Ungari äh, ülikoolis äh, ei ole enam ungari keele osakonda. meie territooriumid võeti ära, kuid me peaksime vähemalt saama õiguse oma vähemusõigustele Rumeenia äh, rahvuspühal ja äh, kõnelejad katkestati. nüüd saab sõna proua Smolkova. suur tänu. Äh, Slovakkias on tekkinud väga palju eriarvamusi, sellepärast et need organid, mis peavad tegelema julgeoleku kontrolliga, on alt vedanud tegu on siin ebapädeva ministri, nüüdseks juba endise ministri korraldusega, kes lasi ehm, Slovakkias ajakirjanike telefonikõnesid salaja pealt kuulata ning arvatavasti ka peaministrit ehm, ehm, telefonikõnesid kuulati salaja pealt. seda skandaali, selle skandaaliga on tegelenud ka OECD, OECD tegeleb ka pressivabadusega ja ma loodan, et vastavate ähm, uurimistoimingutega alustatakse, et alati, kui selline turvaauk tekib, kui inimeste äh, isikuandmeid, äh, õigusi rikutakse, telefonikõnesid pealt kuulatakse, et neil oleks õigus oma õigusi kaitsta. suur tänu ja nüüd kolleeg Bushoi. aitäh mina kõneleksin suhetest Euroopa Liidu ja Türgi vahel, eriti pärast seda, äh, kuna, kuna meil on plaanis arutada Türgi kohta koostatud raportit, mina leian, et Türgi on teinud suuri edusamme ning ma kutsun Türgit üles oma jõupingutusi jätkama. vaatamata sellele, et äh, väga palju asju vajab veel parandamist, loodan ma siiski, et raport Türgi kohta tuleb positiivne samas on aga mõned takistused, mida ka Euroopa Liit on Türgi teele seadnud. viisad äh, Türgi teenustepakkujatele näiteks on üks selline takistus. ning äh, võib isegi nende tegevust takistada, kui viisat ei anta. mõned riigid kehtestavad kvoote Türgi veoautodele, see on aga vastuolus Ankara kokkulepetega ma arvan, et Euroopa Liit peaks äh, samuti tegema jõupingutusi, sest Türgi ju teeb jõupingutusi. aitäh! suur tänu, kolleeg Bushoi ja nüüd äh, kolleeg Mattias. aitäh! ma arvan, et me oleme jõudnud äh, sellisesse punkti, kus me räägime äh, Äh, säästumeetmetest, mis puudutavad niivõrd paljusid inimesi ja me räägime ka struktuurireformidest ning sellel taustal me ei tohiks ignoreerida kõigi nende meetmete sotsiaalset mõju väga paljudes riikides äh, on probleemid äh, mitte, mitte ainult Vahemere riikides, vaid ka väga paljudes riikides. möödunud nädalal äh, toimus Portugalis äh, kogu ajaloo kõige suurem üldstreik, äh, see mõõdutas nii avalikku sektorit või, kui ka erasektorit äh, täna toimuvad streigid Ühendkuningriigis, tegemist on ka seal ühe, üle aastate suurima streigiga ja inimesed on tulnud tänavatele samal põhjusel kui Portugaliski, samuti reedel toimuvad meeleavaldused siin Brüsselis inimesed tulevad tänavatele, inimesi ühendavad need probleemid, mis kõigi meie ees seisavad ja seega me peame ühiselt neile ka reageerima. suur tänu ja nüüd kolleeg Paška. lugupeetud härra president, lugupeetud kolleegid minu äh, koduriigi Slovakkia tippjuhtkond on täiesti hulluks läinud, sellepärast et vastavalt viimasele öö, äh, otsusele Ähm, sunniti inimesi tegema sunnitööd, äh, nii nagu äh, Hitleri või Stalini ajal. ning äh, neid inimesi ähvardab vanglakaristus ja see on loomulikult ka vastuolus töötingimustega ja see puudutab eelkõige just meditsiinisektori töötajaid, neil, neid sunnitakse tööle ilma puhkepausideta ja sellega praegu lihtsalt äh, pööratakse oma viha ähm, meditsiinisektori töötajate vastu ja samuti soovitakse isegi haiglaid sulgeda. daamid ja härrad, millega siin tegu on? miks siin kuritarvitab äh, valitsus oma võimu? täna pööratakse viha arstide vastu, homme võib-olla õpetajate või meie kõigi vastu. see ei ole enam mitte demokraatia, vaid diktatuur, aitäh! suur tänu, kolleeg Paška ja nüüd kolleeg Pasescu aitäh, president. ma sooviksin kõnelda jällegi Rumeenia ja Bulgaaria tööliste liikuvusest. me korraldasime sellel teemal täna arutelu, kus oli kohal ka Rumeenia tööminister. mina mõistsin hukka seda asjaolu, et Ühendkuningriik ja Holland on otsustanud piiranguid pikendada. Eh, tegu on tõeliselt võimatu missiooniga meie jaoks. sest et üha rohkem eh, seatakse meile kriteeriumeid selleks, et me saaksime tööloa. Rumeenia ja Bulgaaria töölised eh, on loobunud juba taotluste esitamisest, tegemist on rahvuse alusel diskrimineerimisega ning tegemist on Euroopa Liidu aluslepingute rikkumisega Eh, samas mitmed teised riigid, näiteks eh, Island eh, on igasugused piirangud kaotanud, samas Euroopa Liidu liikmesriigid säilitavad neid ja ma tahaksin teada, mida Euroopa Liit praegusel euroalale ohtlikul ajal ette võtab. suur tänu ja nüüd kolleeg Tabadi, suur tänu. lugupeetud härra president. Euroopas on Rooma õigusest algusest peale olemas teatavad põhimõtted, kuid paraku on Ungari valitsus neid põhimõtteid pidevalt rikkunud, näiteks viimasel aastal seeläbi, et seadus et muudeti väga olulist seadust, mis mõjutab rohkem kui kolmesada tuhat inimest ja nüüd äh, valitsus valmistab ette uut õigusakti, mis on taaskord tagasisammuks äh, olemasolevatest tingimustest. see on vastuolus ka Ungari põhiseadusega. ja siin äh, tuleb vastutusele võtta eelnev sotsialistlik valitsus. ja see puudutab pensioneid ja mina leian, et Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon ei saa siin jääda äh, tegevusetuks. Euroopa Liit peab vastavad meetmed võtma. suur tänu, kolleeg Tabadi. ja nüüd kolleeg Gallagher. aitäh. ma tahaksin kõigepealt teid tänada selles, et seda öö, äh, küsimust saame arutada. me peame ennetama Eurotsooni äh, kokkuvarimisest varisemist, aga äh, kui midagi sellist peaks juhtuma, siis kaasnevad sellega kohutavad äh, tagajärjed. Euroopas on praegu tõesti sadu tuhandeid inimesi, kes kardavad, et nende säästud äh, hajuvad õhku. Nad ei usalda enam pangandussüsteemi, ei usalda turgusid ja ka turg ja ei usalda turgusid. Euroopa liidrid peavad püüdma selle usalduse taastada, nad peavad eh, kuidagi eurot eh, kaitsma. euro löögi alla sattumine on ohtlik eh, kõigile ning täna tegi USA Föderaalreserv ootamatu avalduse, nagu tegi ka Jaapani keskpank. kuid Euroopa Liit on otsustanud anda Iirimaale lisaabi, kõnelejad katkestatakse suur tänu ja nüüd kolleeg Maier. aitäh teile, lugupeetud president. tahaksin rääkida Maroko valimistest ametlikel andmetel käis valimas, jättis valimata kuus, rohkem kui kuuskümmend seitse protsenti elanikkonnast, tegelik arv on ilmselt isegi veel suurem, Euroopa Liit peaks ära märkima eh, selle eh, demokraatia puudumise Marokos. loodetavasti sellised eh, arvud tõesti toovad kaasa ka midagi Euroopa naabruspoliitikas kuidagi muudavad seda poliitikat. kahekümnendal veebruaril tulid äh, Marokos teatavasti inimesed tänavale, et protesteerida valitseva režiimi vastu. Euroopa peab nüüd midagi tegema. mitte lihtsalt ähm, tegema koostööd rahvarõhujatega, nagu tehti koostööd Mubaraki ja Ben Aliga ning seetõttu loodan, et Maroko suunalist poliitikat muudetakse. suur tänu, kolleeg Maier. ja nüüd saab sõna kolleeg Nikolescu suur aitäh ja tere õhtust! tahtsin sõna võtta sellepärast, et ma tervitan kolmekümnendat Balti riikide kohtumist, mis toimus mõne päeva eest Eestis me toetame, Rahvapartei fraktsioon toetab äh, seda resolutsiooni, mis vastu võeti ning me loodame, et Ida-Euroopa riigid saavad äh, ühtse põllumajanduspoliitika raames äh, midagi uut, et nende otsetoetuste määra suurendaks, suurendatakse. Baltikum nõuab ja me toetame neid selles nõudmises et Euroopa Liit kehtestaks õiglase otsetoetuste maksmise korra, mis kajastaks kõikide talunike olukorda, kes Euroopa Liidus tegutsevad ning otsetoetusi tuleb jagada selliselt, et välditaks äh, igasuguseid moonutusi ning et äh, käärid ülemise ja alumise piiri vahel ei oleks nii suured. me vajame uusi äh, lahendusi aastateks kaks tuhat neliteist ja kaks tuhat viisteist, aitäh! suur tänu kolleeg Nikoleskule! ja nüüd saab sõna proua Plumb, aga ta vist ei ole saalis ja seetõttu saab kohe sõna proua Prendergast. eelmine reede oli rahvusvaheline päev naistevastase vägivalla kaotamiseks ning sel nädalal toimub Iirimaal ka vastav kampaania, kus püütakse tõsta teadlikkust koduvägivalla kohta, et midagi ometi muutuma hakkaks ja naised võiksid tunda ennast turvalisemalt iga päev vägistatakse ja pekstakse naisi eh, üle kogu Euroopa, seda teevad nende enda abikaasad, eh, boyfriend'id, see toimub nende kodudes ning naistevastane vägivald on, vägivald on korduv eh, kuritegu, vähemalt viiendik naisi kannatab elu jooksul mõne kallaletungi all, kuid see ei mõjuta mitte ainult naisi endid, vaid ka lapsi eelmisel aastal paljastati kuussada tuhat laste kuritarvitamise juhtumit ainuüksi Iirimaal ma tean, et majanduskriis muudab naiste jaoks äh, olukorra veelgi raskemaks, sest osa varjupaiku tuleb lihtsalt kinni panna, naistel ei ole mitte kuskile minna. ma loodan, et komisjon teeb nõ koostööd nõukogu ja parlamendiga võitluses soolise vägivallaga, sest äh, me peame tagama, et kärpekäärid ei tabaks kõige nõrgemaid ette. suur tänu kolleeg Brenda Kastile. ja nüüd kolleeg Figureido aitäh! pärast kahekümne neljanda novembri üldstreiki eh, paljud portugallased eh, Äh, vastasid jällegi ametiühingute kutsele, nad kogunesid äh, parlamendi ette, et avaldada protesti eelarve üle, mille, mille üle arutelud parlamendis praegu äh, käivad ning mille parlamendi enamus ilmselt heaks kiidab. see eelarve ründab otseselt töötajate õigusi, vähendatakse puhkusepäevi, vähendatakse tasu, mida nad saavad, samuti Äh, äh, kärbitakse äh, raha eraldamist tervishoiule ning inimeste õiguste kaitsele. me peame võitlema sellise tegevuse vastu, me peame hoolitsema selle eest, et Portugal leiaks jällegi õige tee ja et sotsiaalne õigus ning suveräänsus on kaitstud. järgmine streigipäev on järgmisel nädalal ja eh, samuti toimub selline üritus ka detsembris. suur tänu, proua kolleeg. järgmisena saab sõna kolleeg Jefromeia. Señor presidente, es conocida nuestra dependencia en materia energética. suur tänu, härra president. me teame, et meil on väga suur energiasõltuvus, kuuskümmend protsenti gaasist on imporditud, veelgi suurem osa energiast eh, imporditakse, mis puudutab äh, söepõhist energiat, siis äh, siin on veelgi suurem sõltuvus, seetõttu äh, tuumaenergia on äärmiselt oluline, sest kui me selle kasutamist vähetame, siis me peame veelgi rohkem ähm, importima energiatooteid. energiastrateegia tuleks äh, üle vaadata tuumarajatiste sulgemine peab olema kooskõlas äh, nende äh, väljakutsetega, mida esitab meile meie sõltuvus äh, energiaallikatest. nii et vastasel korral me peame väga varsti oma arve kinni maksma. suur tänu. ja nüüd kolleeg Tsikau. România este stat național suveran. aitäh Rumeenia on äh, sõltumatu ja ühtne riik, mul on väga hea meel selle üle, et ma olen Rumeenia kodanik ning ma soovin kõigile rumeenlastele nende rahvuspäeval palju õnne. eile toimus meil konverents, kus arutati üle-euroopalise võrgustikke, me kõnelesime erinevatest küsimustest ning äh, Euroopa ühendamise rahastust arvestades seda, kui erinevad on arengud transporditaristu vallas, leian ma, et uutel liikmesriikidel peaks olema äh, sama palju metropole kui ka muudel riikidel. meil peaks olema tööstuskeskused, mis on äh, lülitatud äh, üle-euroopaliste transpordivõrgustike, siis Galatsi-Preila äh, raud-, raudtee eh, sild peaks saama ühiseks eh, selliseks keskuseks, sest see ühendab Donaud eh, ja Musta merd. väga oluline on sinna rajada mitut transpordiliiki ühendav terminal, meil on ka piir Moldova ja Ukrainaga, nii et, et me saaksime seda võrgustikku kadus, kasutada ka Euroopa Liidu ja naaberriikide ühendamisel. suur tänu ja nüüd kolleeg Murphy president David Cameron kirjeldas täna streiki kui äh, lollust on, ma arvan, et ei ole ime, et see valitsus, mis teenib miljonäride huve, üritab töörahva meeleavaldust õõnestada. kaks miljonit inimest Šotimaal, Walesis ja mujal on tulnud tänavatele, et protesteerida valitsuse säästumeetmete vastu. mina äh, äh, olin Belfastis, osalesin meeleavaldusel äh, ning eh, streigijate sõnum oli väga selge, aitab, me ei ole valmis rohkem maksma, me ei ole valmis kauem töötama, saama vähem pensioneid, me ei ole nõus eh, maksude tõstmisega ja me ei ole nõus sellega, et avalike teenustele, avalikele teenustelikele eraldatavaid vahendeid kärbitakse. James Conley väitis, et suured on suured ainult sellepärast, et meie oleme põlvili, nii et, et tõuskem püsti. täna on töölisklass hakanud tõusma ning äh, me peame äh, looma liikumise, mis võimaldab meil võita ning äh, me loodame, et äh, sekt-, meie striigitegevus levib ka erasektorisse, aitäh! suur tänu, härra Murphy ja nüüd kolleeg Messarus. suur tänu, härra president, kui kahe tuhande neljandal aastal ähm, Euroopa Liiduga liitusid kümme uut liikmesriiki, siis nad lootsid, et nad liituvad Euroopaga, kus ei ole piire kuid ja seetõttu on arusaamatu, et ühes Euroopa Liidu liikmesriigis võetakse selle liikmesriik, eh, kodanikelt ära kodakondsus ainuüksi sellepärast, et neil on teine, eh, et nad on otsustanud võtta endale ka teise passi. Euroopa Liidus on väga palju eh, sätteid, mis tulenevad rahvusvahelisest õigusest, kuid sellegipoolest õõnestatakse liidu õigust seeläbi, et topeltkodakondsust ei tunnustata kui riik kodakondsust pakub, siis tuleb seda ka kasutada. Euroopa Liidus ähm, ei tohi üheltki kodanikult ära võtta tema kodakondsust. ma loodan, et sellest ei teki mingeid puudusi. suur tänu, kolleeg Messaros. ja nüüd kolleeg Alves. aitäh Euroopa kogeb praegu sellist majandus- ja finantskriisi, mis mõjutab absoluutselt kõiki liikmesriike ning sellel kriisil on tohutu ulatus. loodetavasti leiavad turud siiski vajalikku raha, et aidata ennekõike väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid. sest just nemad on olnud sunnitud kaotama kõige rohkem töökohti ja töötus Euroopa Liidus on üldse väga suur, seetõttu on vaja kiiresti anda abi meil on vaja paremat majandushaldust, äh, paremat struktureeritust, kuid ennekõike on vaja ka kapitali, sest äh, lühikeses perspektiivis, lühiajalises, ähm, lühiajaliselt ei ole võimalik niimoodi midagi muuta, meil on vaja uusi töökohti, sest muidu ei saa kuidagi kontrollida riigivõlga ega ka tagada laene, mida vajavad meie ettevõtted, äh, kelle töö muudab Euroopa Liidu jõukamaks meil on vaja sekkumist, sekkuma peab ka Euroopa Keskpank, aitäh! suur tänu ja nüüd kolleeg Bauer. suur tänu, härra president! mis puudutab kodakondsuse küsimust, siis see käib lähimuspõhimõtte alla ja see on liikmesriikide pädevuses. vastuseks Ungari kodakondsusseadusele Slovakkia on vastu võtnud äh, oma poolt õigusakti, mis viib äh, nelja põhivabaduse piiramisele ja sellest on saanud äh, probleem Euroopa Liidu tasandil. Slovakkia kodanik, kes sai Slovakkia siseministrilt kirja, millest talle öeldi, et temalt on Slovakkia kodakondsus ära võeti, ära võetakse ja seda pidi oma passi ära andma ja ka juhiloa ära andma, oli sunnitud oma enda koduriigis taotlema elamisluba. see pole mitte ainult äh, solvav, vaid äh, sellega piiratakse ka tema isikuvabadusi, tema õigust äh, vabale liikumisele ja seetõttu tõstatab küsimus, kas ja mil määral sellised absurdsed meetmed on kooskõlas meie nelja põhivabadusega. suur tänu ja nüüd kolleeg Šabu. Vă mulțumesc. Prin noua lege a sănătății... Aitäh, president! Rumeenia valitsus on vastu võtnud uue tervishoiuseaduse ning tahab erastada haiglad ja tegelikult kogu eh, Rumeenia tervishoiusüsteemi, kuid miljonitele inimestele tähendab see surmaotsust. tervishoiusüsteemi eesmärk on ikkagi päästa elusid, mitte teenida kasumit nelikümmend kuus protsenti Rumeenia elanikkonnast äh, elab äh, maapiirkonnas, kuid äh, maapiirkondades tegutseb vaid üheksa protsenti Rumeenia arstidest. maaelanikud ei saa minna eriarsti juurde ning eelmisel aastal suleti mitmeid maapiirkondade haiglaid. Rumeenia valitsus sisuliselt võtab ära miljonitelt inimestelt ligipääsu tervishoiuteenustele. rumeenlased on vaesed ja erakätesse liikuvad haiglad tähendavad seda, et viiskümmend miljonit rumeenlast ei saa endale tervishoiuteenust tulevikus lubada, aitäh. suur tänu kolleeg Sarbule ja nüüd kolleeg Luhan. aitäh teile, president, lugupeetud kolleegid hiljuti algatasin ma infokampaania selle kohta, kuidas suudavad kohalikud omavalitsused ja ettevõtted Euroopa Liidus vastu võtta Euroopa Liidu rahalist abi. arvan, et ja mulle paistab, et paljud teavad, et projekte on võimalik arendada Euroopa Liidu tagastamatu abi eh, kaudu, kuid enamik inimesi ei tea, kuidas täpselt seda abi taotleda ning tihti on probleem ka selles, et puudub eh, omapoolne eh, omafinantseering ning Euroopa Liit võiks inimestele ja ettevõtetele anda rohkem infot selle kohta, mismoodi projektidele abi taotleda. abi vastuvõtmise madal määr on põhjendatud ka sellest, et bürokraatiat on liiga palju, seda nii Euroopa Komisjoni tasandil kui ka lõpuks abisaaja tasandil. seetõttu tuleks välja töötada palju lihtsamad reeglid, komisjon peaks seda tegema koos Euroopa Parlamendiga nii et äh, areng läbi Euroopa Liidu toetuste oleks tõesti võimalik, aitäh! suur tänu ja nüüd kolleeg Kall. suur tänu, härra president! mina sooviksin teie tähelepanu pöörata ühele väga küsitavale fenomenile, juba eelkõnelejad ka kirjeldasid seda olukorda ja see olukord on täiesti absurdne ja seetõttu on oluline, et nii Euroopa Parlament kui ka Euroopa Komisjon oma tähelepanu pööraksid sellele. üks Slovakkia kodanik, Oliver Boldogi, äh, kaotas oma kodakondsuse, kuna ta võttis vastu ka teise liikmesriigi, nimelt äh, Ungari äh, kodakondsuse. ja Slovakkia silmis tähendab see seda, et kui kodanik võtab teise liikmesriigi kodakondsuse, siis on see kodanik üleliigne neile. ja see tähendab, et riik saab siis äh, kohaldada sanktsioone inimese suhtes, kes on sünnist saati elanud äh, Slovakkias ja maksnud seal ka oma makse. see on äh, ka usaldusväärsuse rikkumine ja samuti ka Slovakkia põhiseaduse Ähm, rikkumine, sellepärast et Slovakkia põhiseaduse alusel ei saa kelleltki vägivaldselt äh, kodakondsust ära võtta. sellega üritatakse ähm, Slovakkia-Ungari vähemust hirmutada. suur tänu, järgmine kõneleja. kolleeg Pelts, suur tänu mina sooviksin rääkida reitinguagentuuridest, need on halastamatud komisjonid, on ähm, komisjon on täiesti abitu ja volinikud on nõutud. me näeme, et ilma teaduslike alusteta riikide reitinguid vähendatakse ja siin lähtutakse ainult meeleoludest turul. mitte aga ei rajaneta teaduslikel andmetel. sellegipoolest aga nad võivad sellega tekitada miljarditesse ulatuvaid kahjusid mispärast ei ole meil endiselt veel Euroopa reitinguagentuuri? meie võitleme oma huvide eest, oma Euroopa huvide eest. kui volinikud ja liikmesriigid on vastutustundetud ja nad tõmmatakse selliselt äh, liistule ja nad satuvad spekulatsioonide ohvriks, siis nad jäävad südame, ilma südametunnistuseta tegutsema. suur tänu ja nüüd viimasena saab sõna kolleeg Šogo. härra president, mis puudutab Slovakkia mm, viimast mm, seadusakti, mis puudutab siis ka kodakondsuse äravõtmist, siis sellest on juba täna räägitud. ja me rääkisime, et tegu on väga kummalise fenomeniga, nüüd on tegu aga konkreetse juhtumiga Slovakkia kodanik Oliver Boldogi võet-, jäi ilma ähm, Slovakkia kodakondsusest tema tahte vastus, vastaselt. sellega Slovakkia valitsus üritab äh, äh rahvusvähemust äh, Slovakkias äh, hirmutada nii, et nad ei kaitseks oma rahvusvähemuse huve. aga me ei tohi Euroopa Liidus ähm, piire veelgi äh, pingelisemaks ehitada, me peame siiski võitlema pingevaba Euroopa Liidu piirideta Euroopa Liidust. me peame leidma lahenduse sellele probleemile, kuid praegu Slovakkia on valinud teistsuguse töö, tee. suur tänu, sellega on üheminutilised kõned lõppenud, ma tänan kõiki kolleege, kes kuulasid ära ka teiste sõnavõtud, tänan ka härra volinik Dalit selle eest, et ta jäi siia nii kauaks sellega on päevakorrapunkt lõppenud ja järgmine täiskogu istungjärk äh, algab homme, esimesel detsembril kell kaheksa kolmkümmend ja selle istungjärgu protokoll on ka olemas ja